Kesk-Aafrika resolutsiooni juurde, lõige üksteist, punkt kaks, esimene osa, kes on poolt, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime. teine osa, eh, see on siis eh, paragrahvi üksteist esialgne tekst, hääletus on alanud, palun kas kõik on hääletanud? sellisel juhul on hääletus nüüd suletud ja vastu võetud. edasi lõige kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige neliteist, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige viisteist, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ka vastu võetud. ja nüüd resolutsiooni eelnõu tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. teine hääletus puudutab Taimaa olukorda. resolutsiooni ühisettepanek, mille on esitanud seitse äh, fraktsiooni, põhjenduspunkt M, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja nüüd äh, resolutsiooni ettepanek tervikuna, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. The hääletus on, hääletus on alanud, hääletus kestab, kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. vastu võetud. edasi läheme me Nigeeria raportiga. laste massiline põgenemine Nigeerias Boko Harami rünnakute tulemusena, ka see on ühisresolutsioon, mille on esitanud seitse fraktsiooni. kõigepealt lõige üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt N ka kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud resolutsiooni eelnõu tervikuna, kes on poolt, vabandust, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. edasi läheme me Ali Mohammed Al-Nimri juhtumiga. resolutsiooni ühine eelnõu, mille on esitanud seitse fraktsiooni, esimene lõige kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige seitse, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lõige kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. enne punkti üksteist on muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see on ebaselge, kontrollime ja avatud on hääletus hääletus on lõppenud ja tõepoolest siiski vastu võetud. palun siis käega märku anda veidi selgemalt. nüüd hääletame me edasi resolutsiooni eelnõu tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine hääletus on Dajani raport makseteenused siseturul selle on esitanud äh, EKONi komitee ja me hääletame seda tervikuna, aga kõigepealt muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ka vastu võetud. ja jõuame õigusloomelisele resolutsioonini, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi edasi järgmine punkt, hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid Euroopa Liidus Hispaania näide. siin on eh, kõigepealt meil muudatusettepanek kaheksa, kahes osas esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. teine osa, ka nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ka tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja siis esialgne tekst lõikes kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. teine osa langeb ära. teine osa langeb ära. aga te tahate ko-, kontrollida esimest, kontrollime hääletus on alanud. lõige kolm, esimene osa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. siis ikkagi ka teine osa. kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige neli, esialgne tekst, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. lõige, eh, muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige seitse, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige üheksa, nimeline hääletus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. lõige kolmteist, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ka vastu võetud. kontrollime siis pealegi, teine osa hääletus on alanud. avan hääletuse teise osa suhtes, palun väga, ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud aga väga tasavägine tulemus. edasi muudatusettepanek kolmteist, see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. lõige üheksateist, esialgne tekst kolmes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja kolmas osa, ka nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud edasi lõige kakskümmend, esialgne tekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek ähm,, mu-, AA muudatusettepanek neli, nimeline hääletus hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. edasi põhjenduspunkt B, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja siis äh, põhjenduspunkt B, sealne tekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja teine osa ka, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud edasi muudatusettepanek kuus kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa langeb seega ära. nüüd põhjenduspunkt F, muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja põhjenduspunkt F, esialgne tekst, kes on poolt kes on vastu? erapooletuid? vastu võetud. põhjenduspunkt G, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud, nii et me hääletame põhjenduspunkti G esialgset teksti, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. pärast põhjenduspunkti H muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ning pärast põhjenduspunkti I muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. põhjenduspunkt M, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ning äh, põhjenduspunkt N ka nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud samuti tagasi lükatud ja nüüd äh, resolutsiooni eelnõu tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmine hääletuspunkt järgmine hääletuspunkt on äh, surmanuhtlus resolutsiooni ettepanekud, ähm, ühised ettepanekud kuuelt fraktsioonilt, lõige üks, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lugupeetud kolleegid, tõstke käsi kõrgemale, et me neid äh, näeksime. antud juhul muidugi nimeline hääletus, aga ikkagi lõige neli, esialgne tekst kahes osas. jah, tunnistan oma eksimust, kahes osas, lõige neli, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kindlalt vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ka vastu võetud. lõige seitse, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksa, nimeline hääletus. hääletus on nüüd lõppenud ja vastu võetud lõige üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. lõige üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid, ka vastu võetud. lõige kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. lõige kolmteist, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja ka vastu võetud. lõige neliteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ka vastu võetud. põhjenduspunkt N kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. resolutsiooni eelnõu tervikuna nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, aitäh. edasi. edasi viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid. resolutsiooni ettepanek lõige kaks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid see on vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ka vastu võetud. lõige viis, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige seitseteist, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. esialgne tekst, lõige seitseteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda soovin kontrollida. lõige seitseteist, teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud edasi muudatusettepanek neli, ka nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nii et nüüd äh, lõige kakskümmend üks, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend kolm, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viide number kaks, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud viide number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ning pärast põhjenduspunkti E muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime. muudatusettepanek üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd resolutsiooni eelnõu tervikuna, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. edasi soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist äh, arengukoostöös käsitleva Euroopa Liidu tegevuskava uuendamine kõigepealt äh, lõige kaks, äh, siin on ka suuline ettepanek, mille on esitanud Linda Mäkeven. palun. jah, nüüd mikrofon töötab suuline äh, muudatusettepanek sellepärast, et komisjon on nüüd välja andnud nõndanimetatud soolise võrdõiguslikkuse töödokumendi ja ma soovin äh, seda resolutsiooni ettepanekut täiendada. kas on äh, vastuolijaid? aga nelikümmend teid küll kokku ei tule ja seetõttu me hääletame esialgset äh, teksti. me hääletame lõiget kaks koos suulise ettepanekuga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud lõige kümme, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja lõige kaks või osa kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ka vastu võetud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kaks, kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seega teine osa langeb ära ja me läheme lõige üheksateist originaalteksti juurde ka kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Äh, põhjenduspunkt E, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ka vastu võetud. me hääletame resolutsiooni eelnõu tervikuna, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. ning nüüd viimane hääletuspunkt, mida me täna hääletame, Anna Zaborska raport meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja äh, elukutse küsimustes. kõigepealt lõige üks, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, on tagasi lükatud, aga olge head, kontrollime elektrooniliselt, palun. nii et teine osa, kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud, aga ühe enamusega vaid hästi, kolleegid, ikka juhtub parlamendis nii. lõige kaheksa, algtekst, kolm osa, esimene osa, kes poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. teine osa poolt? vastu. erapooletud? ja vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, mis on alanud. hääletamine on lõppenud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 neljas osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime, palun. neljas osa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. järgnevalt kaksteist. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. kolmeteistkümnes lõige, algtekst, kolm osa, nimeline hääletus esimese osa kohta, palun, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. teine osa, jällegi nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, jällegi nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja jällegi vastu võetud. järgnevalt neljateistkümnes lõige, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on selle poolt, kes vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud. kontrollime palun, see ei olnud selge, teine osa ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud edasi viieteistkümnes lõige, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. kuusteist algtekst, viis osa. esimene osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja ka vastu võetud. neljas osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. ja ka vastu võetud viies osa nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on ka vastu võetud. edasi seitsmeteistkümnes lõige, algtekst, kolm osa, nimeline hääletus, esimese kohta, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ega vastu võetud järgnevalt kaheksateistkümnes lõige, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kolm algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, on vastu võetud. kakskümmend neli algtekst, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. kakskümmend kaks kahes osas, kes on poolt, president parandab kakskümmend viis, kakskümmend viis algtekst, esimene osa, kes on selle poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakskümmend kuus, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. kakskümmend seitse, muudatusepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse algtekst, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa algtekst kahes osas, esimene osa, kes on selle poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. ja kolmas osa on nimeline hääletus tahate kontrolli, teeme ära, teine osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. aga väga napilt, nii et head kontrollisime kolmas osa, nimeline hääletus, palun, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. edasi kahekümne üheksas lõige, muudatusettepanek number neli, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend algtekst kahes osas, kes on poolt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 kontrollime, palun, ei olnud väga selge, võtame kolmekümne esimene lõige, teine osa, kes hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend neli algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kuus algtekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, esimene osa teine osa, nimeline hääletus ja see on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgnevalt kolmekümne seitsmes lõige, algtekst kolmes osas, esimene nimeline hääletuse osa ja see on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kolmkümmend seitse lõige teine osa, ka nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. neljakümne esimene lõige, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend üks, esimese osa poolt, kes on? vastu. erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kolm algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. nelikümmend neli algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend viis, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, teine osa, nimeline hääletus ja see on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus algtekst, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgnevalt viiskümmend kaks, muudatusepanek kaks, kes on poolt, vastu erapooletud ja see on tagasi lükatud. kontrollime palun, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi hääletame algteksti viiskümmend kaks lõige kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. viiskümmend kaks, palun kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud viiskümmend kolm algtekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. viiskümmend viis algtekst, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. viiskümmend kuus algtekst, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viide kolmteist. kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. põhjenduspunkt C. nimeline hääletus, hääletamine on alanud. ja lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt D, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. G, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. ja vastu võetud. põhjenduspunkt H, kolmas osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt. tahate kontrollida teist osa, hääletamine teise osa kohta on alanud hääletamine lõppenud väga selgelt vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, ka vastu võetud. kolleegid, väga selgelt nagu eelmine tulemus, et vastu võetud. jätkame põhjenduspunkti L. ei siiski selge, kes lärmavad, võidavad, kontrollime kolmandat osa, hääletamine on alanud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 ja vastu võetud. edasi põhjenduspunkt kaks siis V, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. terve resolutsiooni tekst nüüd tervikuna, palun nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud suur aitäh teile, kolleegid, hääletamise eest. nüüd jõuame hääletamiste selgitamiste juurde. Yes, so we do a short break. We do a short break. väike paus ja siis alustame kohe hääletamiste selgitamisega, aitäh. Stimați colegi, avem uh, în continuare explicații la vot. Îi rugăm... Kallid kolleegid, jätkame nüüd häälte, hääletuste selgitustega.